information to all the members teave kõikidele IBRE komisjoni liikmetele ja teistele kolleegidele, kes on IBRE komisjoniga seotud. järgmine koosolek toimub viiendal novembril kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kell, kella kolmest kuni kuus kolmekümneni pärastlõunal. see peaks olema esmaspäev, viies november. see on kõik see oli teave ITRE kolleegidele ja nüüd ootame, et transpordikomisjoni kolleegid jõuaksid kohale. Nad saabuvad peagi Uh, dear friends, ladies and gentlemen. head sõbrad, daamid ja härrad, kes kuuluvad kahte komisjoni, transpordikomisjon ja ITRE komisjon. tere tulemast meie ühisele äh, komisjoni koosolekule. kui äh, märkuseid ei ole, siis saame äh, päevakorra projekti vastu võtta. mul on ka teade e-meeting rakendus on kõikidele mõlema komisjoni liikmetele kättesaadaval, saate seda kasutada oma tahvelarvutis või sülearvutis, et äh, koosoleku dokumentidele juurde pääseda ja samuti äh, kantakse koosolekud üle veebis. on äh, suur privileeg juhatada koosolekut koos proua Karima Telliga mul on äh, hea meel, et saame koos äh, seda ühist koosolekut juhatada. kas te soovite äh, ehk koosoleku alg-, alguse puhul midagi öelda? palun. härra Visek ja head kolleegid, mul on väga hea meel seda koosolekut teiega koos juhatada ma sooviksin, et selle koosoleku ajal oleks vähem taustamüra, sest me peame kõik keskenduma, kuna me hakkame rääkima Euroopa ühendamise rahastust, mis on väga äh, spetsiifiline teema ja me peame keskenduma. kõigepealt äh, sooviksin tänada kõiki Transpordikomisjoni liikmeid, kes on kohal, kuid samuti ka kõigi IDRE komisjoni liikmeid me, meil on plaanis äh, pidada väga äh, selge ja avatud arutelu sellel teemal. meil on äh, vaja Euroopat rohkem ühendada nii transpordivaldkonnas kui ka energiavaldkonnas, digitaalvaldkonnas, meil on vaja luua uusi koostoimeid, peame seda kõike korraga üheskoos vaatama, transpordi osas on meil oma, on meil eesmärk eesmärk äh, luua ühendused kõikide eurooplaste vahel. Äh, me räägime siinkohal äh, nii ettevõtetest kui ka kodanikest. me peame tagama turvalise, kaasava ja kestliku transpordiühenduse, mis on ka nüüdisaegne. peame pöörama pilgud tulevikku ning äh, ning tegema plaanid tulevikuks. ma soovin äh, variraportööridele edu selle ähm, raporti koostamisel ja saame olla väga uhked selle üle, mida me juba saavutanud oleme. suur, suur tänu nende märkuste eest, need on meile väga olulised, ma sooviksin ka lisada, et äh, meie komisjonidel on juba koostöö osas äh, kogemusi, sest seitse aastat tagasi või oli see kaheksa aastat tagasi ähm, tehti samuti Euroopa ühendamise rahastu osas otsus kahe komisjoni koostöös, need olid samuti transpordi ITRE komisjonid. seega meie koostöös ei ole mitte midagi uut, meil on hea meel, et me saame äh, siin äh, koostööd teha vastavalt äh, kodukorra artiklile viiskümmend viis hääletame koos, arutame teemasid samuti koos järgmisel koosolekul ja mõlemad komisjonid hääletavad koos. ma mainiksin ka, et enam kui tuhat kakssada muudatusettepanekut on komisjoni ettepanekule esitatud tegemist on väga olulise teemaga, mistõttu on meil kolm raportööri see on meie jaoks hea uudis, meil on Marianne Jean-Marinescu PPP-st, transpordikomisjonist ähm,, Henna Virkunen, PPP, ITRE, Pavel Telitška, ALDE transpordikomisjonist, seega kaks raportööri transpordikomisjonist ja üks raportöör ITRE komisjonist. ja nüüd, kui äh, lubate, siis äh, annaksingi sõna raportööridele. võib-olla peaks äh, alustama proua Virkunen, kui te soovite. Äh, jah, härra esimees, proua esimees, äh, head kolleegid, on hea alustada tööstuse ja energia seisukohast, sest transport on võib-olla veidi keerulisem suurem osa liikmete tegevusest keskendus transpordisektorile, seega jah, tuhat kakssada muudatusettepanekut esitati, suurem osa keskenduvad neist transpordisektorile, lisadele, samuti ähm, Ühtekuuluvusfondi poolele. Äh, ITRE perspektiiv äh, siinkohal äh, digi, digitaalne valdkond, siin on üsna selged meie seisukohad. me äh, äh, meil on, meie kõige olulisemad projektid on juba nime, on juba nime, nimistusse toodud, kuid kõige uuem uus valdkond on äh, taastuvenergia komisjoni ettepanek on et, et kümme protsenti energeetika eelarvest peaks sellesse sektorisse suunama. Äh, selles osas on samuti esitatud muudatusettepanekuid. nüüd äh, digi-, digitaalne sektor, siin võib-olla ei ole mm, pilt nii ühtne, äh, siin äh, saab erinevaid projekte rahastada, äh, mis näiteks suurendada mm, internetiühenduse kiirust, soodustada mm, traadita ühenduste loomist kohalikul tasandil ja samuti ka 5G investeeringud. ka neid saab äh, Euroopa ühendamise rahastu kaudu äh, rahastada, loomulikult energ-, energeetika, digisektor, mm, siin on meil kõige vähem projekte hetkel, kuid meil on äh, sellel, selles valdkonnas ka palju häid muudatusettepanekuid liikmete poolt, loomulikult on üks oluline teema eelarve selle kogu ulatuses Äh, ja meid huvitab väga see, kui suure eelarve me saame, sest äh, kevadel otsustas parlament, äh, et uus Euroopa ühendamise rahastu programm peab olema vähemalt sama ulatuslik kui olemasolev programm digitaalvallas ja energiaprogrammide puhul peaks see olema vähemalt sama suur kui olemasolev programm ja nii see ka on ja selles osas saame komisjoni ettepanekuga rahul olla. samuti oleks hea mainida, nagu, nagu seda juba on mainitud, et komisjon paneb ette et, et kuuskümmend protsenti kogu selle programmi rahadest tuleks kasutada selliste tegevuste jaoks, mis ähm, mis puudutavad kliimaga seotud tegevusi, see on üsna suur osakaal mitmeaastase finantsraamistiku äh, Äh, raames aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse peaks kakskümmend viis protsenti äh, minema kliima, kliimaga seotud meetmetele selle ettepaneku raames, aga siin kuuskümmend protsenti sellest rahastust. Äh, ma tänan teid kõiki teie tegev-, teie tegevuse eest, me oleme kätte saanud see tuhat kakssada muudatusettepanekut, suur tänu ka nende eest, hakkan tegema nüüd koostööd variraportööride ja ka teiste raportööridega sest nagu juba mainiti, siis äh, tegemist on komisjonide ühise raportiga, mis tähendab, et mõlema komisjoni raportöörid ja variraportöörid teevad koostööd. meil on väga hea meeskond koos, äh, mis koosneb peaaegu kahekümnest inimesest, seega äh, ma usun, et saame teile esitada väga hea raporti. kahju on aga ühest asjast veidi praeguses programmis meil ei ole olnud väga palju edu äh, transpordi, energia ja digitaliseerimise vaheliste koostoimete äh, osas ja seda peaks tegema paremini uues programmis. meil on selles osas äh, väga palju häid mõtteid, selle teemal aga ei esitatud kuigi palju muudatusettepanekuid, meil oleks siin vaja veel midagi juurde, meil on vaja uusi ideid selle kohta, kuidas progressi kiirendada, kuidas leida veel koostoimeid transpordi, energia ja digivaldkondade vahel, sest see on meie konkurentsivõime ja tõhususe ja ka majanduse dekarboniseerimise huvides väga oluline. aitäh, Enna. see oli ITRE komisjoni raportööri sõnavõtt, nüüd äh, transpordikomisjoni raportöörid, kolleeg Marinescu aitäh, äh, härra esimees, kolleegid, suur tänu teie muudatuse ettepanekute eest. ma vaatasin need kõik läbi. ja olen ka teinud mõned kompromissi ettepanekud. ja seega olen juba ka kompromissettepanekute kallal töötanud. mõned punktid on sellised, mille puhul on ilmselt raske äh, konsensusele jõuda, võib-olla tuleb seda teha hääletuse teel, aga neid ei ole palju. ma usun, et, äh, et äh, jõuame siiski üksmeelele. homme toimub teine kohtumine variraportööridega ja selle järel peaks meil olema võimalik esitada kompromissettepanekud äh, mõnede artiklite osas. rääkides nüüd äh, transpordist, äh, teen tihedat koostööd kolleegiga Pavel Delitška. ma loodan, et me suudame saavutada sellised kompromisslahendused, mis sobivad kõikidele kolleegidele. ma soovin öelda veel eelarve kohta ainult ühte asja, nagu teate, siis esimeste konverents kiitis heaks ähm, parlamendi töömenetluse. meie eelarvekomisjoni kolleegid äh, panid, esitasid juba vahe äh, aruande, kus äh, esitati erinevate poliitikate jaoks arvandmeid ja ma loodan, et homme saame seda arutada. ning ma panen ette, et me seda raportööride ettepanekut ka järgime MFF-i raportöörid, nad olid ka MFF-i äh, kaasraportöörid. eesmärk on suurendada transpordi e-, eraldisi seitsme miljardi euro võrra selleks ja, ja sellisel juhul jõuaksime me ka komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ettepaneku tasemeni peaaegu. ma loodan, et Euroopa Liidu Nõukogu otsus äh, toetab meid, kuid äh, on üldse hea alustada eelarve osas heast ettepanekust. suur tänu ja nüüd äh, transpordikomisjoni teise esindaja kõne, palun, Telitška. aitäh, härra esimees, äh, omalt poolt teen samuti paar märkust. Äh, ma tänan mõlema komisjoni kolleegide muudatusettepanekut, ette, ma tänan kolleege muudatusettepanekute eest, neid on väga palju, oleme teinud nende kallal tihedat tööd. Ähm, ja ma loodan, et saame kompromissettepanekutes nendega arvestada. samas soovin ka rõhu-, siis samas soovin rõhutada, et äh, mõned äh, muudatusettepanekud on, kordavad teisi ja me peame siin mõtlema selle ettepaneku õigusloomelisele kvaliteedile. me peame järgima teiste tekstide, me peame siin tagama teksti loogika ja puhtuse ja ma tänan kõiki veel kord muudatusettepanekute eest, lihtsustamise ettepanekute eest, kahefaasiline äh, projektide kahefaasiline hindamine, näidikud, kuidagi oleme saanud kõikidest nendest äh, muudatusettepanekutest juba äh, läbi käia ja loodan, et sellega me saame luua hea teksti, samuti kavand, kavandamise mõte, mida me komisjonile oleme esitanud ja üldiselt ähm, ähm, mereliikuvus, mida on Transpordikomisjonis käsitletud äh,, on samuti leidnud toetust ähm,. mõned äh, mõned kolleegid nõuavad, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid äh, oleksid täidetud ja muidugi see on oluline. me peame siin leidma olulise, õige sõnastuse. ja samuti peame siin leidma selle, milline ro-, millist rolli mängivad regioonid projektide algatamisel ja arvan, et ähm, sellega arvestame kindlasti, paljusid projekte pikendatakse ja me vaatame siinkohal, mida me lisades teha saame ja mis on praegusel ajahetkel sobiv. kõige keerulisem on muidugi see, et suurem osa muudatusettepanekuid puudutab ühtekuuluvust. me võime siin üsna pikalt tegutseda, siin on kindlasti raske kompromissi leida, kuid me anname endast parima, nagu kolleeg juba mainis, siis äh, homme kohtume variraportööridega ja üritame juba hakata koostama äh, kompromissettepanekuid ja ma ootan huviga teie seisukohti selle raporti kohta. aitäh ja nüüd lähme variraportööride juurde ja nüüd ähm, kolleeg Kumpolonatši ja nüüd, kas te räägite ITRE komit-, komisjoni või mõlema komisjoni ees. meid on kokku kuusteist. seega peame siin sellega arvestama, me teeme küll loomulikult koostööd. paljud artiklid puudutavad kogu paketti. kõigepealt ähm, vaatasin muudatusettepanekuid, äh, milles on kirjas, et see peab olema kooskõlas äh, MFF-iga, et tuleb äh, üldisi reegleid kasutada, et see oleks MFF-iga kooskõlas. paljusid, ma ei jõudnud küll kõiki muudatusettepanekuid läbi lugeda, kuid mulle meeldib see suund, kuhu me liigume, et et tegemist ei ole ainult äh, raportööri ja variraportööride arvamusega, vaid kogu komisjoni seisukohaga. meil ei ole küll praegu siin mingisugust üksmeelset lahendust, aga teeme äh, raportöör Virkuneni ja variraportööridega koostööd, et leida konsensus. mis puudutab digitaalvaldkonda ja energiat, siis me soovime, et Pariisi kokkulepet täidetaks. meie komisjon äh, ei soovi, et viimase nelja aastal tehtud töö valguses unustataks äh, Pariisi kokkulepe ja energiatõhusus. meil on õigusraamistik paigas, äh, millega luua Euroopa energiavõrgud ja turud, seega äh, energiatõhusus on meie jaoks oluline, selle kohta esitati ka palju kommentaare, mida me peaksime arvestama Äh, see rahastu puudutab Euroopa ühendamist. kui meil on äh, ühendatud äh, energiaturud, siis see tõstab ka tõhusust. kui me tõhusust sugugi ei prioritiseeri, siis me, siis me võib-olla rahastame midagi, mis töötab meie eesmärkidele vastu. seega meil on hea meel, et saame hakata selles osas tegema tööd komisjoni ja nõukogu liikmetega ja seda muidugi aastani kaks tuhat kakskümmend seitse, seda me ei saa unustada. nagu proua Virkunen mainis, siis ähm, ka piiriüleste taastuvenergiaallikate puhul on küsimus, kas äh, süsteem toetab laiemalt võrkude loomist. Euroopa ühendamise rahastu põhimõte on see, et äh, luuakse koridorid Euroopas, kuid isegi nendes koridorides peab siiski energiasüsteem olema ühtne ja nüüd digivaldkond 5G, ma arvan, et et ähm, meil ei ole vaja lihtsalt teedeühendusi, vaid, vaid keskenduda tuleb ka keskustele suur tänu, ma palun kõiki kolleege variraportööre, et ei kõneleks kauem kui kaks minutit, sest meil on väga pikk kõnelejate nimekiri. ja nüüd palun transpordikomisjoni kolleeg. aitäh, härra esimees. ma sooviksin alustuseks tänada teid ja ja tänada ka kõiki nende kompromisstekstide eest, mul ei ole olnud aega neid kõiki vaadata, kuid homme, homsel koosolekul kindlasti vaatame need läbi. aga üldiselt suur tänu mm, eelmiste kõnelejate avameelsuse eest. Mm, me peame mõned äh, nõuetele vastavuse tingimused äh, ühtlustama ja samuti lennujaamade transpordide maanteetranspordi ühen-, maanteetransport, ühendus ja kogu ja regioonide ühtekuuluvus äh, Euroopa Liidus, see kõik on siin protsessis oluline, samuti on meil vaja rohkem toetust äh, ülepiirilistele ja tollitegevustele. meie ettepanek on sisse panna artikkel, mis äh, täiskogul, mis puudutab täiskogul äh, üle-euroopaliste võrkude mm, arutelu ja nüüd äh, liikuvus, mitte ainult äh, sõjavägede liikudes, liikuvus, vaid ka tsiviilelanikkonna liikuvus, meil on võib-olla vaja selle jaoks äh, eraldi eelarvet, kuid kui sõjaväele eraldatud eelarvet täies ulatuses ära ei kasutata, siis on oluline, et see raha tuleks tagasi transporti. ja me kindlasti jälgime kõike, mis ühtekuuluvuse teemal toimub ja see kindlasti mõjutab seda, mis tulevikus toimuma hakkab ja, ja seda me kindlasti jälgime ja nüüd ka uuringute teemal. kuigi äh, vähen, vähendamiste jaoks on ettepanek tehtud, siis need, see tuleks siiski säilitada viiekümne protsendine määr uuringute puhul. meil on vaja siin osalist äh, kaasrahastamist ja lõpuks äh, ütleksin veel ka seda, et oleme siia sisse tagasi toonud äh, teatud ähm, ühendused transpordiküsimuste ja ja siseriiklike küsimuste vahel, mis, mis puudutavad Euroopa koridore, mida samuti kõneleja mainis. pan Edward Czesak e, reprezentujący EKR, ale to będzie w imieniu ITRE, o ile wiem, tak? Czy obydwa? ITRE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 ülekanded ühtekuuluvusfondist peaksid alluma samadele reeglitele nagu eh, Euroopa ühendamise rahastut reguleerivad reeglid. mul on väga hea meel näha, et Rahvapartei ja sotsiaaldemokraatlikud kolleegid on esitanud samasugused muudatusettepanekud. vaatame kahte transpordiga seonduvat toodet erinevat, kuidas nad peaksid rahastamise pärast konkureerima, kahest erinevast liikmesriigist pärit kahte projekti on raske võrrelda. taristud on erinevad, vajadused on erinevad, liikuvussuundumused on erinevad. igal liikmesriigil on oma eripärad. iga liikmesriik on ainulaadne. kui me räägime võrgustike laiendamisest, me peame võtma arvesse liikmesriikide huvisid, konkurents ja rivaalsus ei ole piisav nüüd, kui me räägime toetuskõlblikest tegevustest ja muudatusettepanekust number üheksakümmend seitse, siis nende aspektide juures olen ma seda meelt, et see, mida Euroopa Komisjon siin soovitab, ei ole küllaltlane. või ma võiksin ümber sõnastada või et see läheb liiga kaugele, sest et siin on maagaasi osas liiga palju piiranguid. investeeringud maagaasi võiksid igati abiks olla, see võimaldaks meil vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid, edendada alternatiivkütuseid ja parandada kvaliteeti. lisaks sellele aitab see ka taastuvenergiat ja selle kasutamist innustada. kõik ikkagi sõltub kohalikest tingimustest ja kohalikust energiasegust. suur aitäh teie sõnavõtu eest ja nüüd Aldest variraportöör härra Morten Helveg Peterson ei ole kahjuks täna siin, aga Mar-, Morteni eest räägib härra Tellitška, palun. ma tahaksin vabandada Morteni nimel, tal on täna teisi kohustusi, aga ma võtan hea meelega tema nimel sõna. Morten soovis öelda, et ta esiteks tänab raportööle tubli töö eest selle töö kallal eelkõige kõige tundub talle, et see on suurepärane võimalus Euroopa jaoks Pariisi kokkuleppe raames liikuda kliimamuutuse probleemide lahenduste suunas ja rääkides nüüd kliimamuutusest, siis IPPC eile esitas just aruande, kus tuli välja, et meil tegelikult on rasked ajad, et paremini tegeleda energia ülekandega ja praegusel hetkel on olulise tähtsusega ikkagi heitmete vähendamine riiu- äh,, transpordi valdkonnas. Äh, Morten soovib veel ka parlamendile öelda, et parlament iseendale kindlaks jääks ja rõhutaks rohelise energia ülekande vajadust, kui me selleni jõuame. suur aitäh, suur aitäh! ja nüüd saab variraportöörid, saavad sõna kuue variraportöörid. mõlema raportööri nimel räägib Tanja Gonzales Penas. suur aitäh. mina räägin ikkagi iseenda eest ja transpordi komi-, komisjoni nimel, aga räägin ka kolleeg Xavier Benito nimel, kes ei saanud täna tulla ja ma loen ette ka mõned tema sõnad, mis ta tahtis öelda oma töö kohta ITRE komitee komisjonis. tal on kolm olulise tähtsusega punkti. esiteks oleme me seda meelt, et kõige olulisem sellel teemal ja kui me hakkame infrastruktuuri investeeringuid planeerima, on energiatõhusus. energiatõhususe parandamine võib-olla tekitab niisuguse olukorra, et uusi taristuid ei olegi tarvis rajada. teine asi, kooskõlas äh, rahvusvaheliste kokkulepetega ei tohiks Euroopa ühendamise rahastu enam rahastada fossiilkütustega seonduvaid äh, projekte, kaasa arvatud maagaasi, mille nimi on lihtsalt segadust tekitav, sest et vastasel korral me ei suuda täita Pariisi kokkulepet. kuna ma töötan transpordikomisjonis, siis ma tahaksin öelda, et üle tuhande kahesaja muudatusettepaneku on küll esitatud, aga tööd aega nendega töötamiseks on väga vähe, see võib tekitada täiesti mm, plahvatusohtliku olukorra, sest me ei saa jätta tähelepanuta mitte ühtegi muudatusettepanekut ja siinkohal ma tahan rõhutada, et mõned on olulisemad minu jaoks kui teised. näiteks kui me räägime Valenciast Saragosasse liikumisest, see on olulise tähtsusega valdkond meie jaoks ja me tahame ikkagi rõhutada, et me ei ürita Põhi-Euroopa raamistikku ja Põhi-Euroopa võrkusid loovaid äh, määrusi äh, kuidagi salaja muuta ja parandada, me kasutame kõiki selleks olemasolevaid seadusandlikke vahenduid. ma tahan öelda ka seda, et me ei ole tehnoloogilistele lahendute, lahenditele vastu, me oleme ka veendunud, et vedelgaas on peagi energiasegu osa, aga me peame tagama selle, et üleminek ühelt energiaallikalt teisele oleks ikkagi Äh, õiguslik, vabandust, ma olen peaaegu, ma sain ju kahe kõneleja aja, ma peaaegu olen lõpetanud ka, aga ma teen nüüd lühidalt ja ütlen selgelt, et äh, kõik taristud, mida läbi selle rahastu rahastatakse, peaksid olema juurdepääsetavad ka inimestele, kellel on liikumispuue, olulist tähelepanu tuleb pöörata äh, ühistranspordile, me peaksime tegema ühistranspordi tarbijate jaoks uuesti äh, huvipakkuvaks ja nad hakkaksid seda rohkem kasutama, suur aitäh! suur aitäh, proua Gonzales, tõesti, te esindasite mõlemat raportööri ja seetõttu oli teil aega vähemalt kolm minutit. aga nüüd roheliste nimel Mihhail Kraamer transpordikomisjonist ei ole jällegi siin, aga aga teda asendab proua Gramm, härra Grammeni nimel. Äh, see ühenduste küsimus peab olema väga selge, äh, homne mobiilsus peab olema seotud lähimuspõhimõttega. lähimuspõhimõte tähendab seda, et kõik suured kasutud projektid tuleb lõpetada, härra Kraaver, nagu te teate, tema jaoks on väga oluline Äh, see äh, Lyon küsimus, mis ei ole enam priori-, prioriteetne küsimus. me ei tohi muudkui ehitada, ehitada, ehitada, ehitada, me peame kõigepealt paika panema prioriteedid ja keskenduma sellele, mis meil juba olemas olnud on ning äh, renoveerima, renoveerima raudteed, renoveerima maanteid, kiirteid ja, ja tagama ohutuse teedel ning me peame mõtlema ka kahekümne esimese sajandi kõige tähtsamale projektile, nimelt koostalitusvõimele, kuidas minna punktist üks punkti kaks, nii et kõikidel kodanikel oleks võimalus liikuda, kasutades erinevaid äh, liikumismooduseid, transport peab olema, transport toodab kakskümmend protsenti süsinikdioksiidi ka-, süsinikdioksiidist ja Äh, ei ole vähendatud äh, seda osakaalu ja suur osa sellest on maanteetransport, me peame mõtlema kliimale, sellepärast et me kõik äh, põhimõtteliselt elame vulkaani otsas, iga sektor peab omalt poolt oma panuse andma, oma vastutust kandma ning äh, homme on meil vaja juba uut energiasegu, meil on vaja uut energiasegu transpordis, see tähendab seda, et me peame mõtlema taastuvenergiale elektri tootmises, me peame mõtlema äh, vesinikule, investeerima vesinikku, investeerima gaasi ning äh, homne liikuvus on selline liikumus, mis ei ole selline nagu kahekümne esimesel sajandil, kui see ei ole juurdepääsetav kõikidele niisiis äh, paljudel kodanikel ei ole juurdepääsu liikuvusele maapiirkondades, seegi on meie prioriteet, äh, prioriteet, kui me räägime ühendustest. aitäh! suur tänu, proua juhataja ja nüüd kolleeg Marcellesi ITRE komisjonist. suur tänu esimees. minu arvates see raport, millega eile välja tuldi, on, peaks ütlema, et me peame liikuma kiiremini, me ei tohi pöörata tähelepanu ainult sellele, missugused on kulud keskkonnale, me peame pöörama tähelepanu ka majanduslikele kuludele, ühiskondlikele kuludele ja seetõttu on Euroopa ühendamise rahastul siin mängida võtmeroll. me saame väga palju asju ära teha. esiteks, me ei tohi enam ühtegi eurot kulutada fossiilkütustele ja see puudutab ka maagaasi, nii et me ei saa nimetada maagaasi muuks kui fossiilkütuseks, kui see pärineb puhastest allikatest, siis jah, aga vastasel korral me sellele sentigi ei kuluta. nüüd vähemalt seitsekümmend protsenti Euroopa ühistamise rahas, ühendamise rahastust peaks minema äh, ki-, kliima muutuste teemaga tegelemiseks. sinna alla kuuluvad kõikvõimalikud taastuvenergiaga seonduvad projektid, transpordiprojektid, nii edasi, aga ikkagi sellest kõigest ei piisa. vaatame kõigepealt, mida ütlevad teadlased. kui me räägime energiatõhususe põhimõttest, siis ei ole tarvis hakata uuesti jalgratast leilu, leiutama, vaid tuleks eelkõige juba olemasolevatest Euroopa direktiividest kinni pidada, mis reguleerivad küll gaasi kasutamist ja küll muud. niisama lihtne see ongi. oluline on lihtsalt kinnis pidada, et me peame investeerima raha mitte ja ainult projektidesse, mis vastavad energiatõhususe põhimõttele. kui nad sellele ei vasta, siis me sinna raha ei investeeri. praegusel hetkel, eile just me kuulsime tõesti mm, olulist infot, me võiksime selles vallas jätkuvalt veel olla liidrikohal, nii et üritame. nüüd äh, vari, variraportöör, raportöör EFDD fraktsioonist ja mõlemat variraportööri esindab härra Tamburano. suur aitäh, ma ütlen paar sõna, mis ühindavad omavahel energiat ja digitaalseid struktuure. kõigepealt, esiteks meile pakub erilist huvi äh, Euroopa Liidu majanduse süsinikusisalduse vähendamine hiljemalt kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja CEF-i rahastatavad projektid peaksid jääma pikemaks ajaks kasutusse ning tegelema kliimamuutuse mõju vähendamisega. see oleks üks suurepäraseid variante tegeleda kliimamuutustega, minu arvates on paratamatu, et me peame investeerima niisugustesse energiainfrastruktuuridesse, mis kasutavad äh, taastuvenergiat ja lõpetama fossiilkütustesse, sealhulgas maagaasi investeerimise. kliimamuutuse osas on tõesti nii, et ümber seda enam pöörata ei saa, pöörakem eelkõige tähelepanu energiatõhususele. siin me ei räägi mitte rahastamise viimisest piiriülesele, ülesesse mõõtesse, kuigi sellel võib olla väga suur Euroopa lik väärtus, me peame vaatama, missugused on alternatiivid, mida me saame kasutada ja need on ka juba kokku lepitud energialiidu põhimõtetega ühte meelt, nii et me peame rohkem pöörama tähelepanu nendele asjadele veel kui rääkida elektromagnetsaastest, siis tuleb pöörata tähelepanu kodanikele, tuleb võtta ennetavaid meetmeid, enne kui rajatakse mingid uued wireless võrgustikud, eriti arvestades seda, et see tehnoloogia ei ole meile veel nii tuttav eriti siis, kui me räägime niisugustest kohtadest nagu lasteaiad, koolid, mänguplatsid ja inimeste kodud, kui äh, elektromagnetsaaste võiks neid ohustada, siis tuleb väga hoolikalt kaaluda ja loobuda infrastruktuuridele kulutamisest või nende mo-, moderniseerimistest nendistes kohtad, sellistes kohtades ja eriti arvestades seda, et Euroopal on tegelikult tarvis turgu, mis ei ohusta tarbijate tervist ja nüüd transpordi infrastruktuuride kohta tahaksin öelda ainult vaid seda, et väga paljudes liikmesriikides on hulgaliselt transpordi infrastruktuure, mis kõigepealt vajavad ohutumaks muutmist, minu arvates on see hädavajalik ja pääsmatu asi, mis tuleb ära teha, lisaks nende ohutumaks muutmisele tuleb tagada ka olemasoleva infrastruktuuri tehnohooldus või moderniseerimine, et ta saaks uute liiklusvoogudega kooskõlas olla. lubage mul teile teatavaks teha, et äh, julgeoleku ja kaitse komitee, komisjon on samuti esitanud oma arvamuse ja raportööriks on Massimo Castaldo. selle arvamuse kohta on ta esitanud oma raporti, nii et palun. pärast me, me me ei ole veel saanud pärast suvevaheaega päris hästi tööle hakata, aga meil toimus hääletus mõni nädal tagasi ja üldiselt meie, meie komisjonis kõik fraktsioonid toetasid seda ja me soovime kahele juhtkomisjonile, kes tegelevad mi-, militaartranspordi peamiste väljakutsetega, saata selge sõnumi. see läheb samas suunas Itaalias tehta, toimivate projektidega. oluline on pöörata tähelepanu kahekordsele kasutusele. militaarmobiilsus tähendab seda, et osa tsiviilinfrastruktuuridest tuleb kaasata ka kahe, tuleb kaasata ka äh, tsiviilinfrastruktuuridesse, nii et äh, tsiviil- ja militaarkasutust tuleb kombineerida. tegemist on valdkonnaülese aspektiga. teine aspekt, äh, kus peab liituma Euroopa Liit? militaarne liikuvus kasutab ära Euroopa võrgustikke, aga me peame ikkagi mõtlema kodanike julgeolekule ja ohutusele, mis tähendab seda, et me peame lähenema sellele geograafilisest äh, mõõtest lähtudes äh, tulevikus vähemasti, tulevikus, kui meil peab olema võimalik kiiresti reageerida näiteks mingisugusele looduskatastroofile. sellest seisukohast lähtudes tuleb ka ida-lääne suunaline liikumine hoolega üle vaadata ning kolmas punkt, millele tahan tähelepanu juhtida, on see, et militaarne liikumine ei tähenda mitte ainult kriisiolukorras inimeste ja materjalide liigutamist, vaid see tähendab ka seda, et Äh, tsiviilelanikkonnale tuleb tagada suurem turvalisus, kui on vaja liigutada militaarmaterjali, kui on tarvis inimesi kiiresti ühest kohast teise viia, siis see tihtipeale tähendab seda, et tegemist on looduskatastroofiga. me peame standardima igasugused diplomaatilised tolli ja muud menetlused, et need ei, ei takistaks niisugust kiiret liikumist. ja viimane punkt, mis ei ole sugugi mitte kõige vähem tähtis, on militaarse liikuvuse keskkonna jätkusuutlik äh, aspekt, me peame alati kinni pidama äh, kõrgetest keskkonnastandarditest. Äh, need kolmkümmend viis muudatusettepanekut, mis me oleme teinud, on peamiselt pööranud tähelepanu ohutusele ja julgeolekule. ma usun, et seda arvamust, mida on juba siiamaani vägagi toetatud, arutatakse väga põhjalikult. ja kui ma nüüd tohin, siis ma annaksin äh, juht, koosoleku juhtimise üle proua Tell. suur tänu, lugupeetud äh, esimees. ma annan võimaluse nendele liikmetele, kes sõna soovivad, härra De Grande, Pascal, palun, teil on sõna pooleteiseks minutiks, palun, olge lahked. suur tänu, lugupeetud esimees meie äh, fraktsiooni Hispaania delegatsiooni jaoks on tegemist riiklike huvidega, me olime kolm kuud tagasi valitsuses, nüüd oleme opositsioonis, meil ei olnud mingisuguseid probleeme sotsiaaldemokraatidega kokkulepete sõlmimisega seoses, aga nüüd vaadake, mis on äh, äh, vahepeal aset leidnud, väga huvitavad teemad transport, muudatusettepanek üks, üks, kaks, minu ja endate poolt teevad ettepaneku, et Äh, tuleks kaasata üks Hispaania äh, koridor siin, siis muudatusettepanekud äh, kakssada nelikümmend kuus, üheksasada kaks ja tuhat seitsekümmend proua Pilar de Castillolt on seotud elektrivõrgude ühendustega ja nii edasi ja nii edasi, kõneleja räägib äärmiselt kiiresti ähm,. Äh, tõlgid vabandavad, et info läheb kaduma, muudatusettepanekud äh, kuussada üheksakümmend ja mõned teised, millele ka mina ise olen alla rääkinud, oleksid kaasrahastamise seisukohast head. seitsesada nelikümmend viis, seitsesada nelikümmend kuus minult liiguvad õiges suunas väga palju muudatusettepanekuid käsitlevad ähm, sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust äh, iseäranis, mis puudutab transporti, väga paljud muudatusettepanekud, äh, Gabriel Maako muudatusettepanekud muuhulgas äh, tõstatavad selle teema ja siis lõpetuseks, kui lubate, siis äh, muudatusettepanek üheksasada viiskümmend seitse, sellele oleksime vastu, sellega seatakse küsimärgi alla Hispaania äh, kohustused äh, ja kohustuste täitmine Atlandi ning Vahemere koridoridega seoses, see ei ole eriline solidaarsuse märk, suur tänu, härra Grandes äh, suur tänu teile teie muudatusettepanekute eest ja nüüd proua, teil on sõna suur tänu, lugupeetud esimees, ma tahaksin juhtida kolleegide tähelepanu muudatusettepanekutele, mis tähendavad äh, äh, äh linnapiirkondi ja, ja äh, kliimaettepanekud äh, käsitlevad, käsitlevad äh, ja need linnatsoonid on samuti piiriüleses koostöös olulised, muudatusettepanek kaheksasada äh, üheksakümmend kaheksa, see tagab vastu, vastastikususe põhimõtte äh, transpordi, energia ja digitaalsektoris. teen ettepaneku muuta kohustuslikuks juba ette nähtud äh, meetmed seoses avaliku turuga, võimaldab siis riigitulud kanda hoolt selle eest, et, et äh, ei sõlmitaks äh, kokkuleppeid äh, selliste riikidega, mis ei ole samasugust suhtumist Euroopa Liidu suhtes äh, üles näidanud, äh, liikmesriigid, riigid, kes peavad tagama, tagama oma riigiturule samasuguse juurdepääsu nagu Euroopa Liit on seda teinud. me tahame kanda hoolt selle eest, et meie riigihanked ja riigiturud seoses ühendustega vastaksid täielikult vastastikuse põhimõttele. ja me tahame toetada Euroopa tööstust vastasel korral Äh, kui te hääletate selliste muudatusettepanekute vastu, siis te olete meie tööstuse vastu, olete meie vastastikuse põhimõtte vastu üldisemalt ja äh, äh, kui need muudatusettepanekud tagasi lükatakse, siis tuleb jätkata seda protsessi. see on meie jaoks liiga tähtis küsimus, me ei taha, et meie turg oleks nii avatud, et selle all kannataksid kõik Euroopa ettevõtted härra Rike, palun, nüüd on teil sõna, poolteist minutit. suur tänu, proua esimees eelarve küsimused. kõigepealt äh, ühenduste süsteem äh, toimib hästi, äh, kõik on selle üle, sellega rahul, siis need rahastamisvahendid, mis on eritatud RTE jaoks, see on oluline, siis praegusel hetkel on vahendeid liiga vähe, siis meie Federi osas on kasutatud vahendeid transpordi jaoks nii, et see ei ole toonud kaasa lisandväärtust, nagu näitavad viimaste aastate aruanded ja seetõttu teen ettepaneku äh, muuta kahekümne miljardi äh, andmist, mis ei tähenda seda, et millega me siis kakskümmend miljardit viiksime ümber ühest fondist teise et äh, tuua rohkem Euroopa lisandväärtust ning asendada tõhusust, see on siis kaheksa protsenti ähm, äh, äh, selle fondi eelarvest, Federi eelarvest. ja kui meil ei õnnestu neid vahendeid kasutada tõhusalt, Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, seega siis me ei saavuta neid eesmärke, mida me oleme tahtnud. suur tänu, härra Rike, proua Lukašenka. ma olen väga rahul sellega, et äh, CEF-i on laiendatud äh, järgmise, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames. olen nõus ka sellega, et äh, kui me planeerime uut infrastruktuuri äh, ja uusi investeeringuid, siis ähm, tuleb piiriüleselt tegutseda transpordikomisjon on alati toetanud piiriülest kaubavahetust Ukrainaga ning seetõttu tunnen ma imestust selle üle, et peamine net-, võrgukoridor, mis hõlmas Läänemerd ja Põhjamerd, lõpeb siis Katowices. seda tuleks pikendada nii, et äh, see äh, läheks Šešovist Poolas läbi äh, ning viiks kuni Ukraina piirini koridori, kambakoridori kaheksa pikendatakse ja meil oleks vaja sünergiat. tahaksin tänada kõiki raportööre, tahaksin tänada kõiki variraportööre, sellepärast et see teema on tõesti olnud väga raske teema. ja meil, ma loodan, et meil on häid kompromisse, mis mõlemas komisjonis vastu võetakse. veel üks väike asi ma tunnen kahtlust äh, selle jaotusvõtme suhtes. seitsekümmend protsenti liikmesriikide ähm, rahastamispakettidest ja kolmkümmend protsenti üldise ühtekuuluvuse rahastamispaketi jaoks, kas tõesti need protsendid seitsekümmend, kolmkümmend on õiged? ma arvan, et nõrgemad ähm, piirkonnad võivad jääda maha eh, ning ei saa siis vajalikke investeeringuid ellu viia. loodetavasti seda võetakse arvesse. suur tänu, proua Lukašeska, rohkem eh, sõnasoove ei ole. ja lõpetuseks annan sõna jällegi pooleteiseks minutiks meie raportöörile, palun proua Virkunen, teil on sõna. suur tänu proua esimees, tegelikult ega mul väga palju lisada ei ole, tahaksin tänada kõiki sõnavõttude eest, tahaksin tänada kõiki äh, muudatusettepanekute eest ja nagu kolleeg Marinesko ütles, homme kohtam-, kohtume variraportööridega, jätkame oma tööd, me peaksime hääletama, kui ma ei eksi, siis kahekümne teisel novembril ning ähm, meil peab siis tulema enne, enne seda veel mõned ähm, variraportööride kohtumised, tööd on jäänud palju no,. igal juhul suur tänu kõigile tehtud töö eest. härra Marinesko, teil on sõna samuti pooleteiseks minutiks. suur tänu kõikide kommentaaride eest, võtame kõiki ettepanekuid kindlasti arvesse. kohtume jälle homme. täpne ja napp nagu ikka äh, härra Marinesko, suur aitäh teile, härra Telinška, jah, olen ka selle kõigega nõus. aitäh. ja nagu provotseerite meid. jah, õnneks ma tunnen teid piisavalt hästi. enne kui me otsad kokku võtame, tahaksin tuletada teile meelde, proua Virgunen, et nagu proua Virgunen ütles, kahekümne teisel novembril toimub hääletus tegemist on väga tähtsa teemaga, räägime siin äh, ühenduste äh, mehhanismist, mis on oluline, me peame seama endale, seadma endale ambitsioonika eesmärgi ning äh, jõudma kompromissile, kompromissile transpordikomisjonis ning ITRE komisjonis. ülesanne seal pole sugugi kergete küljest, küljest. lõpetuseks annan sõna ITRE komisjoni presidendile Jerzy Puusakile, palun, suur tänu, suur tänu teile koostöö eest! ja minu poolt kõik, ütleb härra Buusek. suur tänu ja käesolevaga on meie koosolek lõppenud okay..